aga alustagem siis oma tööga. täna hommikul meie esimene punkt. ja nende kolme äh, raporti puhul me räägime siseturust ja tarbijakaitsest. siin on tegu siis raportitega proua Grefin von Tunand Hohensteinilt. tema raport räägib siseturu tulemustabelist äh, proua Heti raport tarbijakaitsest ja härra Bushoi raport äh, solvitist. ja sõna saab kõigepealt äh, raportöör, kõigepealt neljaks minutiks. neljaks minutiks äh, saab sõna raportöör oma raporti selgitamiseks ja te teate, et te saate siis peale arutelu veel kaks minutit äh, kõneaega selleks, et reageerida kõikidele äh, sõnavõttudele. ja kui te praegu vajate ainult kolme minutit äh, oma sissejuhatuse tegemiseks, siis saate peale arutelu kolme minutit, nii et kokku on teil kuus minutit kõneaega vastavalt meie kodukorrale. niisiis, kõigepealt saab sõna proua Grefi von Thunund Hohenstein oma raporti esitlemiseks, palun, teil on sõna E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Suur tänu, president, härra volinik, daamid ja härrad. Mul on väga hea meel, et ma saan teile tutvustada üheksateistkümnendat siseturu tulemustabelit. see esitati novembris möödunud aastal. selles dokumendis selgub, et olukord muutub järjest paremaks ühise turu eesmärkide rakendamisel. Need eesmärgid on võetud vastu valitsuste poolt selleks, et eh, mahajäämus direktiivide ülevõtmisel ei ole rohkem kui üks protsent. siiski eh, küllaltki palju on neid direktiive, mida ei ole võetud üle vähemalt ühes liikmesriigis, siin me räägime sajast direktiivist ja mis puudutab kahtekümmend kaht direktiivi, siis neid ei ole rakendatud kahe aasta jooksul pärast seda, kui äh, on olnud ülevõtmistähtaeg. liikmesriigid peavad tegema rohkem tagamaks, et äh, ühtse turu eelised jõuavad kõikide inimesteni. täna, kui ma esitan seda raportit, siis äh, on olemas juba ka järgmine tulemustabel, millest selgub, et olukord on paranenud, mahajäämus ülevõtmisele äh, on alanenud, see on null koma seitse protsenti, see on kõige parem tulemus, mida me oleme ajaloos saavutanud. see näitab, et tõepoolest need jõupingutused, mida mm, komisjon on teinud, on pannud liikmesriike rohkem tööd tegema ja tõepoolest ma tahaksin tänada ja õnnitleda komisjoni selle jätkupideva eh, töö eest. ning veel olulisi uudiseid ehm,. Ehm, aga siiski ma tahan rõhutada seda, et kakskümmend kaks direktiivi on jäänud üle võtmata vähemalt ühes liikmesriigis ning see loob niisugused barjäärid, mis eh, hävitavad siseturgu, mis on eh, halvad nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks ning eh, sellepärast ma palun, et kõik need asutused, kes vastutavad Euroopa Liidu seadusandluse rakendamises, teeksid paremat koostööd. ma teen ettepaneku, et toimuks iga-aastane ühisturufoorum ning seal peaksid osalema nii rahvusparlamentide esindajad, Euroopa institutsioonid kui ka siis eh, äriringkonnad, see aitaks kaasa parema praktika vahetamisele ning niimoodi eh, võiks välja töötada ka strateegia, et kõikidest barjääridest üle saada. selleks, et barjäärid kaoksid, eh, oleks vaja, et komisjon rakendaks ühise turu kriteeriume e, rakendamaks kõiki õiguslikke akte sel ja ehm, peab tagama ka selle, et uued seadusandlikud aktid ei äh, kahjustaks nelja vabadust Euroopa Liidus ning see on väga oluline ka kodanike jaoks, sest et just nimelt e, tarbijate jaoks, meie kodanike jaoks on loodud siseturg. meie komisjon nõuab, et eh, siseturu tulemustabel ilmuks samal ajal kui ühtse turu eh, tulemustabel. sellest oleks eh, väga palju kasu tarbijatele ma tahaksin tänada ka siin äh, hulgas kõiki inimesi, kes aitasid meid selle raporti koostamise juures ja ma palun, et te kõik hääletaksite selle raporti poolt, sellepärast et äh, tänu sellele raportile äh, saab tõhusamalt rakendada siseturu seadusandlust ja selle tõttu eh, näevad siis ka inimesed eh, vähem barjääre ning see aitab kaasa meie majanduse arengule. ja nüüd ma annan sõna järgmisele raportöörile neljaks minutiks, proua Anna Hett. suur tänu, härra president kõigepealt sooviksin tänada variraportööre ja ka kõiki kolleege hea koostöö eest. on väga hea, et me oleme siin välja töötanud raporti, mis toetub meie pädeva komisjoni laiale toetusele. me peame tõesti tegema kõik siseturu äh, Eh, integreerimiseks, selleks et meie eh, tarbijat eh, ka kaitsta. samuti on komisjoni töö kaasa aidanud sellele, et tarbijakaitsepoliitika on saavutanud suuri edusamme. tarbijakaitsebaromeeter on üks olulisemaid proua Kunila töö tulemusi. me loodame, et komisjonis seda tööd jätkatakse ja tarbijakaitse mitte ei nõrgene uue komisjoni ajal. Lissaboni lepingu artikkel kaksteist ütleb selgelt, et erinevate poliitikate raames Euroopa Liidus tarbijakaitse on üks olulisemaid. see on tarbijate jaoks äärmiselt oluline artikkel ja mul ei ole ka kavas öö, lubada seda, et see artikkel unustataks. tarbijakaitse äh, baromeeter, mis avalikustati, äh, on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, see arvestab tarbijate probleemidega ja ootustega ning kahjuks ähm, tuleb nentida, et siseturul on endiselt veel mõningaid puudujääke seoses tarbijakaitsega see puudutab näiteks ähm, tarbijate rahulolu, äh, samuti äh, äh, teenuste ähm, osutajaid. tuleb ka uusi näidikuid välja töötada selleks, et ähm, tarbijate, tarbijakaitset paremini uurida, kui praegu ma leian, et need viis näidikut, mis on välja pakutud, on piisavad tarbijakaitse olukorra hindamiseks. me peame olema kannatlikud ja me peame tarbija äh, kaitseparameetrile ka natukene aega andma, et vaadata, kuidas protsess edasi kulgeb. me oleme ka teises väljaandes näinud, et tarbijatel on suuremaid probleeme rohkem just teenustega kui kaupadega oleme ka näinud, et piiriülene e-kaubandus on arenenud siiski aeglasemalt kui oodatud ja seda just piiriüleste takistuste tõttu ja see tekitab suuri, suurt rahulolematust tarbijate hulgas ning oluline on seadusaktide tulemuslik ja kiire jõustamine ja samuti seire on äärmiselt oluline tarbijakaitse äh, jaoks meie turul me näeme, et erinevusi liikmesriigiti veel on ja mäng, ja on ka ruumi veel parenduste tegemiseks, seetõttu me kutsume komisjoni üle, üles rohelist raamatut ka seire osas järgima. see on eelduseks sellele, et äh, suurendatakse ka tarbijate usaldust Euroopa poliitikate vastu nagu öeldud, liikmesriigiti on äh, erinevusi seire osas ja samuti ka inspektorite äh, rakendamise osas. seetõttu Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad just nendes valdkondades äh, rohkem pingutama selleks, et seda uut projekti võimalikult hästi kaitsta ja edasi arendada. äärmiselt oluline on ka turuseire mehhanisme toetada ja tugevdada selleks, et tarbijate usaldust suurendada, sellepärast et ähm, tarbijakulutused on majanduse taastamisel väga tähtsaks teguriks. suur tänu, suur tänu, proua Hed! ja nüüd saab sõna kolmas raportöör, nimelt härra Bushoi. suur tänu, president! kolleegid, härra volinik. tahan tänada kõiki neid, kes aitasid mul Solviti raportit koostada. suur tänu sekretäriaadile, variraportööridele, kolleegidele, keda huvitas see teema, kes ait-, äh, aitasid kaasa lõpptulemuse saavutamisele. Solvit peaks olema lahendus probleemidele, mis tulenevad ühisturu õigustiku ebakohasest rakendamisest. see peaks olema kasulik kõigile turuosalistele, tarbijatele, ettevõtetele. Euroopa Liidus on ühisturu õigustiku rakendamisega probleeme, seetõttu arvan, et sol-, solvit on kohtulikele lahendustele väga hea alternatiiv, sest meie kohtud on ülekoormatud solviti juhtumite arv on suurenenud aasta-aastalt, seetõttu ta on muutunud iseenda edu ohvriks. solviti keskused peaksid saama juurde personali, töö peaks olema ühtlustatud, arvestades nii suurt arvu pöördumisi, mis Solviti poole tehakse. loomulikult sellega kaasnevad ka teatud kulutused ja seetõttu kutsutakse raportis üles liikmesriike finantseerima Solviti keskusi, nende personali, leidma alternatiivseid rahastamisvõimalusi. me soovime Solviti võrgustikku laiendada ja me kõik nõustume, et see on väga vajalik. VKE-d saavad kokku hoida olulisel määral vahendeid, mille nad saavad hiljem siis reinvesteerida oma tegevusse. tarbijatest kõneldes saavad nemadki vältida suuri kulutusi ja pikki kohtuprotsesse oma õiguste tagamisel seega me peaks kindlasti olema eh, aktiivne suhtumine Solvitisse nii liikmesriikide poolt kui ka Euroopa Parlamendi liikmete poolt. kasutagem meediat, info, infokampaaniaid, organiseerigem neid liikmesriikides ning eh, loogem ühtne Solviti eh, liides, mille kaudu Solvitiga ühendust võtta Euroopa Parlamendi liikmetena saame me kindlasti kaasa aidata eh, liikmesriikide parlamentides teadlikkuse tõusule. me saame kindlasti palju ära teha, edendamaks Solviti tööd liikmesriikides, toetamaks Solviti võrgustikku. ma olen mitmetest võimalustest rääkinud ka oma raportis, kindlasti liikmesriikides eh, palju ära teha, informatsiooni levitada Solvit tegeleb paljude juhtumitega, mis eh, siiani pole Solviti eh, pädevusse jäänud, sageli kui Solvit tõesti ei, ei suuda lahendada neid küsimusi, võivad, eh, võib neid edasi saata Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni. ja miks mitte luua spetsialiseeritud komisjonid liikmesriikide parlamentides. usun, et need mõtted aitavad Solidi võrgustikku täiustada, abistavad tarbijaid, Solvitil on tohutu potentsiaal, aga äh, analüüsigem äh, Solviti võimalusi lähemalt, tänan! suur tänu! kolm raportööri on nüüd sissejuhatuse teinud ja nüüd annaksin hea meelega sõna meie kahele volinikule, kes on täna kutsutud osalema diskussioonile. kõigepealt härra Barnier, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. kõigepealt on minu meelest väga oluline see, et me oleme siia tulnud kahekesi, kaks volinikku, et vastata teie küsimustele, arutada nende erinevate meetmete elluviimist, millest te olete rääkinud oma äh, raportites. väga sageli ähm, räägitakse sellest, et äh, jätkutegevus on, on sama oluline kui millegi algatamine, seetõttu on väga tähtis eh, konkreetsete meetmete eh, hindamine, eh, nende hääletatud tekstide ja vastu võetud tekstide rakendamise hindamine. seetõttu ei, ei tohi alahinnata Euroopa Parlamenti liikmete valvsust, tahaksin raportööre tänada siin nende kvaliteetse töö eest. millest me siis täna räägime, räägime siseturust, aga juba eile siinsamas saalis ütlesin, et kriisi äh, ajal raskustes ei saa endale lubada, et me mingisuguse osa oma potentsiaalist jätame kasutamata kui siseturg funktsioneeriks normaalselt nii, nagu ta peaks, siis me võiksime null koma viis kuni üks koma viis protsenti majanduskasvu juurde saada, seda võimalust ei tohi käest lasta, seetõttu on vaja tagada, et siseturg funktsioneeriks kõigis oma dimensioonides korralikult. seda ma kõnelesin siin president Barroso juuresolekul ja seetõttu ongi tähtsad, tähtsad nii äh, siseturu tulemustabelid kui ka solvit. ütleksin sama ka, äh, et see on väga tähtis tarbijakaitse seisukohalt. esimene raportöör äh, rääkis siin tulemustabelitest, hea uudis on see, et et tuhat viissada kakskümmend üks teksti mm, on olemas, mis, mis peaksid tagama siis äh, siseturu toimi-, äh, toimimise, aga nagu te ütlesite, äh, see rakendamise defitsiit on, on meil täna kõige madalam, aegade kõige madalam üldse, see on hea uudis, tahan siinkohal tänada ka siseturu eh, peadirektoraadi töötajaid eh, selle eest, aga eh, õigustiku, õigustiku kohaldamise kvaliteet ei ole veel rahuldav, seega meil on väga palju ära teha nii Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikide parlamentides ja, ja liikmesriikide ametnike poolt. ma kavatsen alustada äh, visiite kõikidesse liikmesriikide pealinnadesse, et kohtuda äh, äh, liikmesriikide ministritega, kes vastutavad siseturu direktiivide kohaldamise eest oma riigis äh, et siis äh, täpsustada nii solviti kohaldam-, töö üksikasju kui ka õigustiku rakendamise detaile, nagu siin üks raportöör ka rääkis, oleks vaja sellist foorumit, kus me saaksime neid küsimusi kõik koos arutada Euroopa Parlament, komisjon, liikmesriikide parlamendiliikmed, vastutavad ametnikud liikmesriikidest, et jagada kogemusi, hinnata saavutatud ning äh, äh, arutada neid olulisi küsimusi, ma usun äh, sellesse vajadusse tuua kõik vastutavad isikud kokku. see on nagu, nagu leping, mis tuleb sõlmida, et ühist tööd teha solvitist, äh, räägiti siin palju head, äh, tuhat viissada juhtumit on äh, juba lahendatud solviti poolt, kas vahendustegevusega, korralduste andmisega, härra Vusoi muide märkis täiesti õigesti, et solvit aitab nii raha kui ka aega kokku hoida ja palju tähtsam on keskenduda siseturu toimimisele, kui äh, äh, selle asemel, et, et äh, aega kulutada pik-, pikkades kohtuprotsessides. ja siseturu abimeetmete kava teenib samu huve, nimelt abistada, abistada ettevõtjaid ja, ja tarbijaid ja mm, nüüd äh, John Dali äh, juuresolekul äh, tahaksin rõhutada, et kõik need dokumendid peavad mõjuma. kõik see informatsioon tuleb kokku võtta, paremini koordineerida kõiki neid erinevaid meetmeid, mis siin on välja pakutud nii, nii teie raportites kui ka siseturu direktiivides. ma eh, kinnitan teile, et eh, olen valmis kasutama kõiki neid, eh, neid vahendeid, mis aitavad järgida, jälgida seda, kuidas rakendatakse üle tuhande siseturu direktiivi, et siseturg toimiks. suur tänu, härra Barnier ja nüüd ma annan sõna härra John Dalile. volinik, palun, sõna teile de Igualdad y de Derechos de la Mujer. eile käsitles ta olulisi teemasid naiste õiguste osas, võrdsete õiguste osas ja see teema on sama tähtis kui eilnegi. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahan toetada neid äh, raporteid, eh, mis on väga olulistel teemadel siseturg ja tarbijakaitse, eh, siseturu tulemustabel äh,, ma tahaksin tänada eh, kõiki raportööre suurepärase töö eest. Eh, tarbijakaitsepoliitika on eh, Euroopa Liidus praegusel hetkel sotsiaalsete ja majandusprobleemide keskmeks, see tähendab, et me räägime siin inimestest, just nimelt tarbijad on need mootorid, mis viivad edasi innovatsiooni ja meie majandusarengud. just nimelt eh, siseturg on üks asi, mis eh, on eh, andnud meile kätte suured võimalused ja tõepoolest meie kolleegium töötab väga tõsiselt selle kallal, et kõik seadused, mis on vastu võetud, jõuaksid rakendatud ja oleksid tarbijate käsutuses see on tõepoolest meile väga oluline, me töötame käsikäes ja ma, ja ka tänane e, teemaarendus näitab, et me tõesti seda teeme. E, me võtame vastu mõõdikud, me võtame vastu, me paneme paika mm, mõõdulatid. Eh, tulemustabel annab meile niisuguse süsteemi, eh, mis näitab, kui eh, siseturg ei teeni piisavalt meie tarbijaid. see näitab, milline on olnud edasiminek, see näitab, kuidas turg teenib tarbijaid ja VKE-sid, kõiki ettevõtteid. ma ja see näitab, kas liikmesriigid teevad piisavalt, et tarbija alas, tarbijakaitsealaseid seaduseid eh, üle võtta. mis eh, puudutab nüüd eh, Euroopa seaduste kohandamist, siis mul on tõepoolest väga hea meel, et parlament tunneb muret selle üle, et inimeste õigused ei jääks ainult paberile. see teatis, mis tuli juulis kaks tuhat üheksa, pidi tagama selle, et kohaldamine muutub tõhusamaks ja praegusel hetkel on see vaja muuta konkreetseteks tegevusteks, tegevusteks. üks prioriteet on just nimelt tõhususe tõstmine meie piiriüleste võrgustike puhul. me peame saatma väga tugeva sõnumi eh, kaupmeestele, et siin ei ole mingisugust eh, paradiisi, kus nad võiksid ennast peita meil eh, peab olema koostöö, eh, see puudutab koostööd ka kolmandate riikide eh, ametitega meil on vaja tõhusalt töötavat personali, meil on vaja mõelda sellele, et praegusel hetkel kõik töötavad surve all. vaba, avatud turg kus eh, konkurentsi, eh, kus konkurentsi juhib hinnapoliitika, on äärmiselt oluline mitte ainult tarbijatele, vaid kogu eh, Euroopa majandusele. väga oluline on, et meie sõnum jõuaks kõikideni liikmesriikides, parlamendi roll on seal tähtis. me Äh, oleme näinud, et mõnikord ei ole ainult äh, piisav sellest, kui pingutatakse liikmesriikides, vaja on äh, tegutseda Euroopa üliselt. meile annavad selleks võimaluse aluslepingud. see võimaldab teha koostööd tarbijakaitse vallas. me saame minna seda teed pidi, aga ainult siis, kui liikmesriikide tasemel saadakse aru niisuguse tee väärtusest. vaja on süsteemi, mis võimaldab lihtsalt tarbijatele hüvitada kahju. ja nüüd ma mõni sõna kollektiivsetest eh, hagidest. Eh, ma tahan teile kinnitada, et eh, komisjon liigub edasi koordineeritult eh, komisjon, eh, volinik Almunia ja Reding eh, töötavad samuti selles vallas. meil on vaja toetada oma programmidega ambitsioonikat tarbijakaitsepoliitikat ja ma olen kindel, et kui me käsikäes töötame, siis me saame vastu astuda tulevastele väljakutsetele ja töötada meie kodanike heaks. suur tänu yes.! suur tänu! ja nüüd annan ma üheks minutiks sõna härra Pussitilile. ja tema räägib eh, petitsioonikomisjoni nimel. Eh, suur tänu. mina valmistasin ette raporti Solviti kohta petitsioonide komisjoni liikmena. toetan seda võrgustikku, sest see on tohutult eh, kasulik vahend tarbija õiguste kaitsmiseks, aga eh, ma toetan ka mõtet, et kõik sidusrühmad eh, peavad paremini koordineerima oma tööd ja, ja, ja eh, olema ühenduses ka kodanikega. mida saavad siis kodanikud teha, mis õigused neil on? kui neil on mure, nad võivad loomulikult eh, pöörduda Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni poole, võivad eh, Euroopa Komisjoni poole pöörduda, eh, Solviti poole pöörduda või isegi ombudsmani poole pöörduda, et oma probleemidele lahendusi leida, aga see valikute rohkus tekitab segadust. kodanikud ei tea, kuhu minna ja seetõttu petitsioonide komisjoni poolt Äh, toetan ma mõtet, et kõik institutsioonid peaksid paremini koordineerima omavahelist tegevust, et aidata äh, kodanikel leida õige kontakt. suur tänu, härra Usutel, suur tänu, et äh, võtsite oma sõnavõtu lühidalt kokku ja nüüd anname sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt proua Roitova, kes esindab Rahvaparteid, kaks minutit, palun suur tänu, härra president, lugupeetud härrad volinikud ja lugupeetud kolleegid. Solvit on äh, nüüd juba mitu aastat töötanud ning äh, ta on suutnud äh, lahendatud juhtumite määra tõsta kaheksakümne kolme protsendini, kuid sellegipoolest on ähm, mõningaid probleeme veel Euroopa Liidu õigustike ähm, jõustamisega ja kümne päeva jooksul tuleb siis lahendada juhtumid ning on arvestatud et Solviti tegevus on hoidnud kokku kulusid hinnanguliselt kolmekümne kahe koma kuue miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu kodanike ettevõtjate puhul. kuid äh, siin on ähm, äh, puudusi näiteks saja direktiivi osas ähm, selle jõustamisega. see näitab, et neid äh, direktiive piisavalt ei jõustata, näiteks Tšehhis seitse protsenti ettevõtjatest üldse ainult teadsid, et selline vahend nagu solvit on olemas Prantsusmaal, aga tegeles solvitiga ainult üks praktikant vastavas ametiasutuses, nii et siin on tõesti veel ruumi väga suuremahulisteks parandusteks. siin tuleb rohkem tähelepanu pöörata solviti ressurssidele liikmesriikidel, sellepärast et oluline on ka see, et inimesi teavitatakse solviti olemasolust ja selle tegevusest samuti tuleb tähelepanu pöörata ühtsetele infopunktidele, mis tegelevad Solviti juhtumitega. oluline on ka see, et komisjon viiks läbi analüüsi Solviti tegevuse osas liikmesriigiti. komisjon peaks selles osas ka vastu võtma aasta aruande, et liikmesriigid saaksid vastavaid parandusi teha ma tänan kõiki kolleege ja toetuse eest ja loodan, et see raport võetakse ka täiskogul ähm, laia toetusega vastu. suur tänu, proua Roitova. ja nüüd äh, sotsialistide demokraatide nimel saab sõna äh, proua Gebhard. lugupeetud äh, kolleegid, lugupeetud härrad volinikud täna me räägime siseturust, tarbijakaitsest ja inimeste mobiilsusest Euroopa Liidus, sellepärast et selle, see on just äh, nende kolme vahendi ähm, äh, fookuses. Need kolm, nende kolme teema äh, kokkuviimine on äärmiselt oluline edusamm, mille me oleme tänapäeval saavutanud, sellepärast et tööstus, töövõtjad, tarbijad ei ole mitte vastaspooled, vaid need äh, osapooled tuleb kokku viia, ainult sellisel juhul me saame tulevikus edusamme saavutada. on väga positiivne, et me täna peame sellist ühist arutelu nende teemade hulgas. ma arvan, et me peame siin mõtlema kolmele äh, põhilisele äh, poliitilisele teemale ja kõigepealt härra Barnier juba rääkis sellest, et me peame tagama selle, et protektsionism, mis endiselt veel liikmesriikides väga tihti esineb, et sellest üle saadaks. me vajame protektsionismist ülesaamist, see on endiselt aktuaalne teema. teine poliitiline põhimõte, lugupeetud kolleegid, on see, et me peame äh, tarbijate õigusi ja töövõtjate õigusi väga kõrgel tasemel käsitlema siseturg ei tähenda mitte dereguleerimist ja tööhõive vähendamist, vaid seda, et kõiki, eh, kõik seadused tuleb läbi vaadata ja üle kontrollida väga kõrgel tasemel nendes valdkondades. Eh, proua Thun ja Hohensteini raport, see on üks negatiivne punkt meie jaoks ja see puudutab eh, ühte siseturu mõõtmise indikaatorit me peame vaatama, mida seadusandlus ähm, Euroopa Liidus on täpselt teinud äh, töövõtjate ja tarbija, tarbijate kaitseks. sellepärast äh, me vajame sellist raportit, vastasel korral tekib siin vale tõlgendus. peale selle me vajame ka seadusaktide head jõustamist liikmesriikides, selleks meil on vaja ka äh, kollektiivset survet, sellepärast et sellisel juhul tarbijad näevad, et nad ei ole siseturul mitte üksinda, vaid nad tõesti suudavad ka oma õigusi läbi suruda. suur tänu, eh, proua Gebhard. ja nüüd liberaaldemokraatide nimel saab sõna härra Rochefort. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. kõigepealt lubage mul teile öelda, et et mul on väga hea meel näha sellist tarbijakaitse ja siseturualast debatti, mis on lausa priori-, prioriteetne debatt härra Barnier äh, ütles täige, täiesti õigesti, et äh, me peame siseturu kõiki võimalusi ära kasutama. tarbimine on äh, siiski lühemas perspektiivis kõige parem majanduse ergutamise vahend, aga mitte igasugune tarbimine, tarbimine peab käsikäes käima jätkusuutliku arenguga, tarbimine peab olema vastutustundlik, igasuguseid odavkaupu ei ole vaja Äh, äh, äh, et reklaamida, kui nad on Euroopa Liidust väljaspool töötatud halva kvaliteediga, siis langevad ohvriks jälle kõige madalama sissetulekuga tarbijad. tarbijate ja ettevõtete vahel tuleb uuesti usaldus jaluda, jalule seada, iseäranis arvestades meie suuri ähm, jaemüügikette. härra Tali, kindlasti äh, saate te meilt toetust, aga äh, kas äh, teie ja teiste volinike vahel ülesannete jagamine ei tekita töös killustust? ootame seda, et arvestataks tarbija õigustega, aga seda kõikides Euroopa poliitikates vastavalt Lissaboni lepingu vaimule. tahaksin teile näite anda. kui probleeme tekib, siis äh, teie, härrad volinikud, aga ka proua Leding, palun mõelge sellele, kuidas koostada kohe roheline raamat äh, uutest teemadest, kas teil on ka mingisugune töökalender paika pandud äh, näiteks. Euroopa Liidus võiks olla juba kasutusel ka äh, uus äh, kollektiivsete hüvitiste mehhanism, et äh, mis siiski ei sarnaneks USA mehhanismile. nüüd tahaksin ka raportööre tänada kõigepealt sellepärast, et toodi välja tarbija edu, tarbija äh, harimise vajadus, see protsess peab kestma elupõliselt ja äh, vabandage, mulle tundub, et äh, kell on kuidagi rivist välja läinud ja ma ei tea enam, kui kaua ma võin kõnelda, aga ähm, tulemustabelid on muidugi ka väga head vahendid statistika kogumiseks, aga kõik need vahendid ei asenda poliitilist tahet, mis aitab kõiki jõude meie ühiskonnas mobiliseerida. tänan. vabandage, nüüd oli tõesti tegemist kellaveaga, sellest võitsid nüüd liberaalid, aga anname sõna järgmisele kõnelejale, palun suur tänu, härra president, võib-olla ma saan natukene lühemalt teha, siis me oleme jälle ajakavas ma tulen tagasi selle, mida härra volinik ütles ähm, äh, oma kõne alguses, nimelt härra Barnier ütles, et ähm, siseturg on äärmiselt oluline praeguses majanduskriisis, kuid siseturg tähe-, eeldab ka seda, et tarbijad usaldavad tarbija, äh, siseturga, ainult sellisel juhul see saab korralikult funktsioneerida ja siin on praegu veel väga mitmel tasandil puudujääke. me räägime tihtipeale oma aruteludes olukordadest oma koduriikides ja eelkõige räägitakse sellest, et tarbijad kardavad äh, siseturgu ning seetõttu protektsionism tuleneb mitte ainult äh, liikmesriikide valitsustegevusest, vaid just eelkõige meie kodanike äh, tegevusest. seetõttu me peame tagama selle, et tarbijad rohkem usaldaksid siseturgu ja seetõttu on siseturupoliitika üks olulisemaid, kesksemaid elemente. tarbijakaitsepoliitika, see saab kõrgemal tasandil tarbijate usaldust siseturu vastu suurendada. ma tervitan seda, et, et mõlemad volinikud siin täna üheskoos esinevad. Te teate, et meie fraktsioon on kritiseerinud seda, et et tarbijakaitse jaoks ei ole ühte volinikku. ja seetõttu me tervitame seda, et siin näitate väga selgelt, et te soovite selles valdkonnas koostööd teha ja sellega äh, Äh, vähenevad ka meie hirmud, et äh, tänu sellele, et vastavad pädevused on volinike vahel jagatud, et tarbijakaitsepoliitika äh, kuidagi nõrgeneks. meie ees seisavad väga olulised küsimused, näiteks mis puudutab kollektiivhagisid, me ei ole seda veel päris lõpuni ja süvitsi arutanud, seda arutelu tuleb edasi viia ja see on samuti äärmiselt oluline meie äh, kodanike usalduse suurendamiseks. me peame kodanikele selgeks tegema, tarbijatele selgitama, et nad on ähm, et nad on, võivad olla turvalised ähm, siseturu tegevustes. siin on vaja vaadata täpsemalt üle ka meie kohtulikud võimalused, me peame ka rohkem teavitama siseturu võimalustest oma kodanikke ning ka siin on Äh, puudujääke ähm, ametiasutuste tegevuses liikmesriigiti ja seetõttu ka ametiasutused peavad liikmesriikides äh, siin rohkem teavitustööd tegema. ma võin ka härra Talile äh, kinnitada, et mis puudutab eelarve küsimusi, siis me selles osas kindlasti kontrollime ka mm, eelarvete tarbijakaitsepoliitika küsimuses oma töökomisjonis me oleme juba tegelenud sellega ning soomit-, samuti me loodame, et vastavad finantsvahendid ka tarbijakaitsepoliitikasse suunatakse, nii et te võite siin olla kindlad meie toetusele. Need kolm raportit edastavad väga olulise positiivse signaali, me toetame neid raporteid, üks kriitikapunkt siiski on, see puudutab äh, siseturu äh, ülevaadet, me leiame, et see on natukene ühepoolne, sest kui direktiivid üle vaadatakse, siis need tuleb läbi vaadata äh, Äh, lähtudes ühisest vaatevinklist, siin mängivad sotsiaalsed küsimused, majanduslikud küsimused äärmiselt olulist rolli, sinna ei tuleks vaadata mitte ainult siseturu küsimustest lähtuvalt, vaid siin ei tohi ka lähimuspõhimõtet silmist kaotada ja seetõttu, et siin siseturgu on, siseturu analüüsija ainult väga üheülbaliselt üle vaadatud, siis me loodame, et proua raportöör oma lähenemist natukene äh, Äh, laiendab ja sellisel juhul me ka raportit toetame. suur tänu, proua Lüle. ja nüüd konservatiivide reformistide nimel saab sõna härra Pilen. suur tänu, president. siseturu arenguprotsess põhineb neljal printsiibil. Äh, aga siiski on ka äh, vajakajäämisi, eriti kui me räägime eh, nendest vabadustest, siis puudujäägi on inimeste vabal liikumisel. majandus on eh, aeglustunud, tegemist on majanduskriisiga ja see on olnud siin kõik põhjuseks, miks liikumine on takistatud. aga kui me räägime, kuivõrd hea on siseturg, siis me loomulikult suurendame poliitilist tahet nii nagu ütles ka eh, härra Rašvoor. ma tänan eh, parlamendi juhatus selle eest, et just nimelt siseturu küsimused on täna peetud ühtse esmatähtsusega arutelu teemaks. me peame pingutama, eh, pingutusi on teinud siseturu komisjon ning ma tahaksin tänada kolme raportööri aga tegelikult mina märkan siin teatud absurdsust, kui me räägime eh, proua Tuuni raportist. põhimõtteliselt väga hea eh, raport, aga kui me räägime tulemustabelist aastast kaks tuhat kaheksa, mikspärast me siis arutame seda, aga komisjon juba valmis saanud tulemustabeli aastaks kaks tuhat üheksa. ma arvan, et eh, tulevikus peaks kõik olulised tulemustabelid ehm, siseturu osas saama avaldatud ühel ja sellel samal ajal. tarbijakaitse, solvid, nad kõik eh, käsitlevad samat asja ning sellepärast oleks hea, kui kõik eh, tulemustabelid eh, ilmuksid ühel ajal ma olen täiesti sama meelt nagu proua Toongi, et kõik siseturu tulemistabelid peaksid ilmuma iga aasta ja täpselt samamoodi peaks olema ka kohustuslik siseturu test. ning niisuguse ettepaneku me teemegi tulevikuks Euroopa Komisjonile. suur tänu ja nüüd kaheks ja pooleks minutiks kuue NGL-i nimel ma annan sõna eh, kolleeg Tretafalidisele härra president, ma arvan, et äh, Lissaboni lepingus seda ka kinnitatakse, aga see, mida äh, volinikud juba ütlesid, oli see, et äh, tarbijate poliitiline kaitse, tarbijate kaitse peab tõesti olema meie siseturu valdkonnas üks kesksemaid küsimusi, sellepärast et tarbijad peavad saama vabalt liikuda siseturul. niipea, kui tarbijatel tekib tunne, et nad saavad siseturgu ka usaldada, siis edeneb ka piiriülene tegevus, see tähendab ka konkurentsivõime suurenemist. see aga viib paremate toodete ja paremate hindadeni. praegu peavad turud olema väga paindlikud ning see on ka konkurentsivõime suurenemisele üheks eelduseks. majanduskriis näitab, et me peame praegu eh, teisiti tegutsema me peame lähtuma liikmesriikide, liikmesriikides valitsevatest tingimustest. me ei arva, et konkurentsivõime on identne äh, kodanike huvidega, sest tegelikult äh, väga head äh, hinnad, nendest ei ole kõik tarbijad kasu saanud. just et äh, vähem kindlustatud äh, tarbijad peavad kasu saama äh, headest hindadest. me peame nende poliitikate keskmesse seadma siiski inimesed ja mitte konkurentsivõime suurendamise. kui meil on, on siseturu indikaator, mis näitab, kui Äh, rahul on Euroopa tarbijad äh, siseturuga, siis jah, hästi, see võib-olla tõesti midagi ütleb ühe liikmesriigi kohta, kuid me ei tohi siin ikkagi kõige olulisemat äh, silmist kaotada. oluline on see, et meil oleks selline siseturg, mille keskmes on inimesed, nimelt ja ka inimeste heaolu, siin ei ole olulised mitte ainult arvulised näited. see, et meil on tarbijate baromeeter, siis see on selleks, et mõõta tarbijate rahulolu teatava aja jooksul. siin ei ole tegu mitte sellega, et heaolu tugevneb või suureneb ainuüksi seetõttu, et meil on olemas selle mõõtmiseks indikaator, kui me soovime tõesti siin analüüsi teha, siis meil peavad olema ka mõõdetavad eesmärgid ja need eesmärgid peavad olema sotsiaalse iseloomuga me peame tarbijate eh, kaebustesse tõsiselt eh, suhtuma ning peab eh, võtma ka vastavad meetmed selleks, et vastas, vastaste spekulatsioone takistada. suur tänu! suur tänu, härra kolleeg! ja pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna härra Rossi ja seda EFT fraktsiooni nimel suur tänu, härra president. täna me räägime kolmest raportist, kus räägitakse tarbijakaitsest. ja me rääkisime nendest raportitest juba ka oma komisjonides ja nüüd räägime sellest täiskogul. me oleme oma kodanike poolel ja tihtipeale tuleb kodanikke nende otsustes toetada. näiteks on olemas Euroopa Kohtu otsus, mis puudutab ristimärke eh, Itaalia koolides ja avalikes eh, kohtades samuti on vaja tarbijatel rohkem infot see, nende teenuste ja kaupade kohta, mida nad ostavad. see, need raportid on äärmiselt olulised Euroopa kodanike jaoks, just nende kodanike jaoks, kes omal öö, eh, oma kogemusi teevad siseturu puudujääkidega oluline on ka vastavaid ähm, seiretegevusi liikmesriigiti äh, ühtlustada. liikmesriigid, äh, mitte ainult äh, komisjon, on siin valdkonnas vastutavad. komisjoni juurde äh, loodi ka äh, Solvite asutus selleks, et toetada just ettevõtjaid ja, ja tarbijaid tüli küsimustes. praegu on Solviti võrgustikus küll mõningaid puudujääke, kodanikke tuleb ja ettevõtjaid tuleb paremini äh, teavitada Solviti olemasolust. meie seadusloojatena peame siin tõesti kodanikud keskmesse paigutama. suur tänu, härra kolleeg, ja lõpetuseks saab sõna proua Angeelika Wertmann ja seda fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. Solvit saab ja peab ähm, rohkem panustama ähm, kodanike õiguste tugevdamisele siseturul praegu on aga äh, Solviti võrgustikul mõningaid puudujääke ja see takistab nii kodanikel kui ka ettevõtetel äh, täiel, täies mahus äh, kõiki neid teenuseid kasutada. ning ka kahe tuhande üheksanda aasta aruanne näitab et, et nelikümmend protsenti ähm, tarbijate kaebustest olid suunatud olid seotud teenuste ja kaupadega teisest liikmesriigid ning see näitab, et tegelikult siin Solviti tegevuses on veel väga palju puudujääke ja ka läbipaistvust tuleb suurendada. suur tänu ja nüüd saavad äh, sõna teised kõnelejad. kõigepealt härra Moti. suur tänu. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. täna me hääletame omaalgatusliku raporti osas, mis puudutab tarbijakaitset, see on äärmiselt oluline instrument. ma sooviksin ka äh, raportööri Hetti ja ka teisi äh, raportööre tänada nende raporti eest, sest me oleme siin tõesti väga sammu edusamme saavutanud. me jõudsime paljudes punktides ka ühisele seisukohale. me meie jaoks on äärmiselt oluline, oluliseks vahendiks ka tarbijate rahulolu ähm, mõõtmise indikaatorid, kuid siin ei ole veel andmeid piisavalt kogutud. me peame äh, vaatama, et me saaksime ettevõtteid ja, ja siseturgu analüüsida siiski natukene äh, täpsemate andmete alusel kui need, mis praegu välja pakutakse tulevikus me peame saavutama ka suurema tasakaalu, sellepärast et Euroopa kodanikud ei ole mitte ainult tarbijakaits-, tarbijad, vaid ka töövõtjad. me peame aina rohkem silmas pidama tasakaalu teenuste, toodete ja nende tarbijate vahel. selle tarbija, kes on hästi informeeritud, suurendab ja parendab ka usaldusväärsust äh, siseturu vastu. me ei saa äh, tarbija eest kõik otsused ära teha. tarbija peab iseseisvalt äh, suutma tegutseda, kuid mis puudutab nõrgemaid, nõrgemas olukorras olevaid tarbijaid, nagu näiteks lapsi siis me peame just nõrgemaid tarbijaid rohkem kaitsma oma seadusandlusega. just kriisiaegadel me peame rohkem tagama selle, et see, mis on olemas, et see ka veelgi paremini töötaks. lõpetuseks veel paar sõna ka äh, avalike asutuste teenuste äh, kohta. mul on väga kahju, et siin ei ole just äh, kohalike omavalitsuste eh, teenustele piisavalt tähelepanu pööratud, sest tarbijal peab olema võimalus saada kaitset eh, ka sellisel juhul, kui näiteks avaliku halduse asutused piisavalt eh, ei tööta. suur tänu ja nüüd kolleeg Hang Nok. suur tänu, härra president. proua president tänan proua Tunni suurepärase töö eest, kvaliteetse raporti eest, olen oma fraktsiooni variraportöör ning äh, mul on hea meel nüüd äh, ka, et äh, raportis on kajastatud ka need mõtted, mida meie fraktsioon soovis edendada. nimelt siseturu tulemustabelis peaks rakendama palju või palju rohkem tähelepanu pöörama kvaliteedile, direktiivide ülevõtmise kvaliteedile, rääkides nüüd muidugi sellest, et, et tulemustabelid toovad välja küll nii-öelda e, pailapsed ja, e, ja need, kes mahajääjad on, aga e, Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võiks siiski palju rohkem tähelepanu ise pöörata direktiivide ülevõtmisele, sellepärast et väga sageli ei ole tegemist mitte liikmesriikide mm, soovimatusega üle võtta direktiive, vaid direktiivide keskpärase kvaliteediga. mida rohkem eh, direktiivide ettevalmistamise käigus ettevalmista-, eh, informatsiooni vahetatakse, seda vähem tekib hiljem eh, kohaldamisega probleeme artikkel kümme äh, ähm, proua Tuuni raportis räägib äh, siseturu äh, võrdlustestidest, arvestades kõiki õigusakte. meie olime selle vastu algselt, meile tundus, et niisugune meede on kasutu või isegi ohtlik mõjuhinnangute kaudu on juba selgeks tehtud, millised on eh, takistused iga uue õigusakti rakendamisel või võimalikud takistused, aga nüüd eh, kasutatakse või soovitakse kasutada uut meedet, et, eh, et, et ehm, ettekäändena keskkonna ja sotsiaalmeetmete väljajätmiseks, tänan. härra Kreutzmann, härra president, härrad volinikud. tõsiasi, et äh, me räägime täna kolmest omaval- äh,, algatuslikust raportist siseturu ja tarbijakaitse kohta näitab, et vaatamata kõikidele pingutustele on endiselt nendes valdkondades olemas puudujääke liikmesriigid peavad äh, kindlasti oma tegevust direktiivide jõustamisel parendama. kui liikmesriigid ei ole suutnud äh, täita komisjoni poolt püstitatud eesmärke, äh, siis peab komisjon siin rohkem kontrolli teostama praegu on rikkumismenetlused, menetluste pikkus kaheksateist äh, kuud ja Euroopa Kohus on äh, teinud vastava otsuse, mis näitas, et see on liiga pikk aeg ja see on tõesti vastuvõetamatu. see, need puudujäägid tekitavad probleeme kodanikele, eelkõige just äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. sest nemad usaldavad harmoniseeritud ähm, Äh, seadusi siseturul, kuid samas nad äh, näevad pidevalt takistusi äh, piiriülestes tegevustes. Solvit on oluline probleemi lahendusasutus ja siin osas liikmesriigid peavad tegema koostööd probleemide lahendamisel, mis on seotud siseturu reeglite valest rakendamisest Solvit vajab aga häid ja kogenud äh, inimressursse. samuti tuleb Solviti tegevust, äh, tegevusest paremini informeerida kodanikke liikmesriikides, et nad äh, saaksid paremini ja kergemal moel selle teenuseid kasutada. samuti on oluline lihtsasti mõistetav ja kergesti ligipääsetav internetiportaal, mis tegeleb tarbijate ähm, õigustega. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Harbour. härra president, siseturukomisjoni äh, nimel äh, mul on kõigepealt väga hea meel öelda, et me kõik hindame äh, seda fakti, et meie ees on kaks volinikku ja teiseks ma tahaksin öelda, et minu arvates on tegemist parlamendi jaoks olulise sündmusega. meil on üks komisjon, mis on tulnud välja kolme omaalgatusliku raportiga ja koondanud tähelepanu just nimelt väga olulisele instrumendile ja teie, härra Barnier, ütlesite, et teie edukust, edukuse üle otsustatakse mitte selle järgi, kui palju seadusandlikke algatusi vastu võetakse, vaid kui hästi nad töötavad. ma arvan, on oluline, et kõik komisjonid e, peaksid e, osalema selles töös ja mul on väga hea meel, et koordinaatorid on minuga koostööd teinud ja et me oleme jõudnud ka liikmesriikide parlamentideni, et nende hääl oleks kuulda. ma tõepoolest loodan, nii nagu mõlemad volinikud siin ütlesidki, et meil peaks olema siseturu foorum ja meil on vaja, et kõik raporteid jõuaksid ühte punkti kokku, et see oleks iga-aastane eh, sündmus, kus käsitletakse seda äärmiselt olulis-, olulist teemat. kui me vaatame praegu eh, tervet eh, Euroopa Liitu, siis Eh, meil on puudu teatud sidemed, teatud võrgustikud ja see ei ole tõepoolest nii, nagu kolleegid ütlesid, eh, et see ei ole vastuvõetav, see eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend algatus just nimelt seda käsitlebki ning ma olen väga tänulik liik-, raportööridele, et just nimelt liikmesriigid peavad oma õla tugevamini alla panema see eh, aasta kakskümmend kakskümmend initsiatiiv kahtlemata viib meid oma eesmärkidele lisaks ja ma loodan, et need kaks volinikku aitavad meid selles väga tugevalt. suur tänu! suur tänu ja nüüd poolteist ja nüüd üks minut eh, härra eh, Trevor Colemanile mina olen esimene, kes nüüd toob tilga tõrva meepotti täna hommikul Äh, siin räägitakse äh, Euroopa äh, seaduste rakendamises liikmesriikides tarbijakaitse osas ja et selle kohta tuleb esitada iga-aastane raport Öeldakse, et vaja on panna ka tarbijaturgude eh, tulemustabel paika, kus näitab, eh, milline on siis eh, ohutuse olukord ja nii edasi ja nii edasi. komisjon kavatseb kõikides problemaatilistes sektorites mm, siis analüüsi läbi viia, mis on tulemustabeli kaudu välja toodud. see tegelikult Suurbritannias igatahes eh, hävitakse eh, väike eh, jaemüügi täiesti täpselt samamoodi nagu ühtne põllu, kalanduspoliitika on hävitanud väikekalurite töö kui hästi ka kõik ei, siin ei mõtleks, millise, kui head ei oleks ka kõikide inimeste eesmärgid, siis me ainult otsime probleeme ja probleemid ainult kasvavad. suur tänu ja nüüd Andreas Schwab, kaks minutit lugupeetud härrad volinikud, ma sooviksin liituda oma eelkõnelejate sõnavõttudega, välja arvatud äh, viimasega. ma tuleksin kõigepealt kohe kõige olulisemate punktide juurde. proua äh, kolleegi Tuuni raport on väga õnnestunud eeskuju ja näide selle kohta, kuidas meie parlamendina saame näidata, et et me võtame tõsiselt seda, mida me oleme üheskoos äh, nõukoguga otsustanud, nimelt äärmiselt oluline on nende äh, seadusaktide ülevõtmine ja siinkohal tuleb, peab komisjon ka kontrollima sellele, et seaduste ülevõtmine ka õnnestub liikmesriikides. teine asi, mida see raport näitab, on see, et, et kui äh, sotsialistid arvavad, et nemad peavad kõige rohkem toetama toetajaid sotsiaalsetes küsimustes ja komisjon eelkõige siseturgu, siis selline jaga-, pädevuste jagamine nii-öelda ei õnnestu. Need olulised elemendid, mida me siseturul hindame, mida tarbijad soovivad näha ja mida ettevõtjad vajavad, need on Need on need olulised punktid. me ei soovi töövõtjate õigusi vähendada ega nõrgestada, kuid me soovime, et töövõtjad saavad ka oma äh, Ähm, kõrgelt hinnatud tooteid ähm, osta. me soovime, et sotsiaalsed struktuurid äh, saaksid kohaneda ka olukordadega, mis äh, tulevikus meie ees seisavad ja siinkohal peab komisjon võtma vastu ots äh, olulised otsused, sellepärast et see asi ei saa olla selles, et komisjon tegeleb ainult kohustustega ja parlament nii-öelda heategudega raportid näitavad ka, et me peame tarbijakaitse usaldust võtma sama tõsiselt kui ka tarbijate usaldust siseturu funktsioneerimise vastu. ja lõpetuseks, daamid ja härrad, sooviksime öelda, et kui me pikas perspektiivis seame siseturu oma huvide keskmesse ja suudame üle saada poliitikate killustatusest, kui siis see peaks olema ka ähm, Euroopa, meie suure Euroopa projekti äh, eesmärkide saavutamise keskmes ja mul on väga hea meel, et komisjon on võtnud sellise suuna oma järgneva viie aasta äh, töö jaoks. suur tänu ja nüüd härra Stiiler. suur tänu, härra president, suur tänu volinikele ja raportööridele. mina olin Solviti ra-, variraportöör ja tahaksingi sellele keskenduda eh, sotsiaaldemokraatide nimel. Solvit on väga hea kontseptsioon, härra Dali ütles, et see puudutab eh, inimesi, on kodanikukeskne, eh, selle mõte on Euroopa Liidu tekitatud mitmesugused tõkked kaotada. Solvit on kahekümne seitsme liikmesriigi võrgustik, eh, mis on mõeldud kodanike abistamiseks. kõik need, kes töötavad Solviti keskustes liikmesriikides, teevad tänuväärset tööd. kohtusin eelmisel aastal eelmisel nädalal Ühendkuningriigi Solviti töötajatega. Solvit pluss mudel on eh, mm, eh, tõesti parima praktika näide Suurbritannias, kus äh, Solvit aitab nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. aga äh, Euroopa Liidu kõik Solviti keskused peaksid saama piisavalt äh, töötajaid, erandeid ei tohiks teha. Teie, härra Barnier, rääkisite ka, et et Solviti keskuses töötavad praktikandid, kas äh, olukord on nüüd paranenud, väga tähtis on, et Solvitis töötaksid siiski spetsialistid ja, ja neid inimesi seal oleks piisavalt siseturuõigustikust rääkides peaks soovitama, et õigusaktid oleksid selgesti mõistetavad, nii et siseturg toimiks ja e, tarbijad saaksid teenuseid e, parima kvaliteedi ja hinna suhtega. igal pool e, Euroopa Liidus Solviti büroode ustel küll äh, on reklaamid Solviti kohta, aga kuidas äh, inimestele teada anda, et Solvit on olemas, Solvit on loodud selleks, et neid aidata? see on küsimus, tänan. suur tänu, proua Stiiler. ja nüüd poolteist minutit härra Lokekaart. suur tänu. ma olen variraportöör ja tegelesin siseturu tulemustabelitega. siseturu tulemustabelid funktsioneerivad suurepäraselt ja äh, sellega me nõustume kõik, aga äh, me peaksime neid tutvustama rohkem, edendama neid rohkem. sotsiaaldemokraadid on mõistnud, et äh, tulemustabeli raporti vastu ei maksa hääletada, kuigi seal on seesama siseturu test, mis, mis meilegi eh, ei meeldi. võib-olla kunagi hiljem võib selle küsimuse juurde tagasi tulla, aga nüüd tahaksin öelda kokkuvõttes, et eh, meil on väga hea meel, et eh, tehtud ettepanekutele on saad-, saavutatud laiapõhjaline toetus kõigepealt oleme me suutnud keskenduda sellele, et liikmesriikidest tuleb ka kohalikule tasandile ja regioonidele rohkem pädevusi anda. tulemustabelite puuduseks ongi see, et et pädevused pole piisavalt jaotunud, et need tulemustabelid ka maksimaalselt kasu annaksid Solviti keskusi on siin täna pikalt laialt kirjeldatud, kiidetud. Solviti kõige suurem probleem on aga see, et tegelikult väljaspool parlamenti ei tea inimesed eriti, et Solvit on olemas, seega palju rohkem tuleks ära teha Solviti tutvustamiseks ja veel üks asi, millele tuleks keskenduda. raportites räägitakse vahendustegevusest, loomulikult tuleb vahendustegevust, miks mitte, Solviti ja meedia vahendusel. fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et me oleme rahul saav-, saavutatud tulemustega ning toetame kõiki raporteid, tänan. ja nüüd härra Kosusnik, üks minut. härra president Eh, kõigepealt ma tahaksin nimetada ühte asja, mida me pole täna veel kuulnud. kõigepealt ma tahaksin tänada volinik Kuunjevat. mul on väga hea meel, et nüüd tema valdkonnas tegutsevad uued volinikud, härra Dali ja Barnier on siin. mina arutasin Tšehhi kolleegidega Tšehhi Vabariigi solviti probleemi ja tõepoolest, see on suurepärane idee, kuid me peame vaatama ka, millised on liikmesriikide erinevad lahendused. oluline on piiriülene element ning ma arvan, et volinikud aitavad meil just nimelt avada piiriülest tarbijaturgu, sest et praegusel hetkel on väga palju barjääre, on igasuguseid liikmesriikide erandeid, me peame tõepoolest püüdlema harmoneerimise poolel, poole. kui me avame äh, piiriülese turu, siis suureneb konkurentsivõime ning see aitab meil kriisist välja tulla. suur tänu! ja nüüd järgmine kõneleja. härra Karras, härra president, lugupeetud volinikud, lugupeetud kolleegid. härra voliniku äh, Barnier ütles kunagi kuulamisel, et äh, teeme siseturust oma sõbra kui te võtate seda avaldust tõsiselt, siis me peaksime siseturust tegema oma koduriigi turu, sellepärast et sise, kui me teeme siseturust koduturu, siis see mõjutab ka meie kodanike eluruumi, nii et selleks on äh, Euroopa Liit, mitte ainult üks äh, eraldi liikmesriik. siseturg on valmis, kuid meil on veel väga palju äh, potentsiaali. komisjon peab äh, tegema kõik pingutused äh, selleks, et olemasolevad takistused äh, kõrvaldada. siseturg on meie kõige edukam vastus üleilmastumise protsessile nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidu piiridest väljaspool. oluline on meie kodanike kvalifikatsioon. VKE-d, kes üheksakümmend protsenti meie majandusest koostavad, on olulised me peame siin ka väikeettevõtlusaktiga edasi minema. kaheksakümmend protsenti meie ettevõtlustegu-, tegevustest on aga eh, laenudega finantseeritud ja ka seda tuleb arvestada. samuti on oluline konkurentsivõimeline ekspordimajandus me peame siin aga üle saama mõningatest pingetest, see horisontaalne lähenemine äh, sektoraalsete äh, huvide äh, vastu. samuti turuhuvid sotsiaalsete küsimuste vastu. veel ei ole ka täielikult rakendunud sotsiaalselt jätkusuutlik majandus me vajame rohkem ka informatsiooni oma tarbijatele siseturu kohta ja oma õiguste kohta. me peame tegema siseturust kõikide oma kodanike koduturu. suur tänu, härra Karas. ja nüüd kolleeg Vernon. härra president, härrad volinikud, kallid kolleegid mul on hea meel, et kolm raportit on äh, prioriteetsed, need kolm raportit, mis puudutavad kodanike igapäevaelu, tahaksin tänada raportööre, iseäranis tahaksin rääkida Solvitist. Solvit on tegutsenud kaheksa aastat, lahendanud tõhusalt paljusid probleeme, ma olen mitmeid äh, inimesi saatnud Solviti, mm, Solvitisse, aga paljud ei tea üldse mitte midagi Solvitist, kuigi Solvit on mõeldud kodanike õiguste kaitseks. ma muidugi mõistan, et minu koduriigi valitsus ei ole äh, tutvustanud Solvitit, sellepärast et ähm, tõesti, kahe tuhande kümnendal aastal kui üks praktikant äh, peab äh, kogu Solviti võrgustiku Prantsusmaal äh, haldama, siis, siis see küll mingisugust, mingisugust ime, imelahendit kaasa ei töö too, seega probleemide ja kaebuste lahendamise tähtajad on väga pikad, seetõttu tahaksin kutsuda üles komisjoni ja liikmesriike ka suurt infokampaaniat korraldama, et äh, kahe tuhande äh, kümnendal aastal oleksid äh, asjad paremad kui kahe tuhande üheksandal või kahe tuhande neljandal aastal. palun, härra Olle Schmidt on järgmine. suur lugupeetud härrad volinikud ma tänan ka raportööre selle väga hea töö eest. me oleme saavutanud siseturu osas siiski vaatamata puudujääkidele väga palju edusamme. see poliitika tagab ka head hinnad ja samuti ka kõrgetasemelise tarbijakaitse ma soovin, et tarbijakaitse kõrgel tasem, tasemel täielikult harmoniseeritaks, see on äärmiselt oluline meie tarbijate jaoks, kes saaksid sellisel juhul meie siseturgu täies mahus kasutada. olen veendunud selles, et mis puudutab kollektiivhagisid, siis see samuti tugevdaks tarbijakaitset, aga me ei tule, peaks siin kasutama mitte Ameerika, vaid Euroopa mudelit. mul on hea meel, et äh, härra Dali Äh, pööras tähelepanu ka puudujääkidele teenuste valdkonnas. Euroopa Liit peab saama äh, korraliku teenuste osutamise sektori, nii et äh, teenuste osutajad saaksid kasutada täies mahus meie siseturgu ja ei peaks jääma ainult oma liikmesriigi piiresse. see tähendab ka näiteks paremat tervishoiusüsteemi ja ka lühemaid ooteaegasid meie kodanikele nüüd, mis puudutab finantsteenuseid, siin on endiselt äh, väga suuri probleeme, nagu me teame. siin tuleb, siin on väga vajalikud äh, usaldusväärsed äh, meetmed, arvestades, eriti arvestades murranguliste sündmustega finantsturgudel, nii et tõesti kollektiivhagide küsimustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. suur tänu ja nüüd härra Kurski. suur tänu, härra president tõepoolest on väga hea, et Euroopa Parlament eh, käsitles eh, solviti probleemi. mina olen variraportöör eh, Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel ja ma saan ka aru, et vaja on Solvitit tutvustada, reklaamida, eriti kodanike hulgas, et nad saaksid oma õigusi paremini rakendada me oleme kõik veendunud, et Solvit on väga hea eh, viis, kuidas eh, lahendada vaidlusi, see on alternatiivne meetod selle jaoks. siin on põhiinstrumendiks internet ning sellepärast oleks vaja, et Euroopa eh, Komisjon viiks edasi mm, Euroopa Parlamendi soovitused, et oleks üks leht, kus kohas saaks kõiki Solviti asju lahendada, et oleks üks aadress, näiteks www.solvet.com. meil peaks olema eh, rahvuslikud Solveti keskused, aga need vajavad lisarahastamist ja ka Euroopa tasemel peaks seda tegema. suur tänu ja nüüd eh, härra Midras, poolteist minutit. suur tänu, eh, proua presid-, härra president. ma tahan õnnitleda kõiki raportööre Nendes raportites on mitmeid olulisi jooni. kõigepealt siin sihipäraselt kaitstakse siseturgu, tuuakse välja ka selle nõrkused ja eh, hea, häid külgi kaitstakse samuti. teiseks ma ütleksin nii, et nad on leidnud üldise heakskiidu Euroopa Parlamendis on ka loomulikult skeptikuid Euroopa eh, siseturu osas eh, siiski ka nemad kaitsevad siseturgu. ma tooksin välja mõned punktid. nii nagu siin juba öeldi, härra Kurski pool on Solvit suurepärane instrument, mis peaks vähendama erinevusi erinevate maade vahel, süsteemide funktsioneerimiseks. see võimaldab luua ühise süsteemi, võimaldab koordineerimist, nii nagu seda on vaja ühe liidu sees. nüüd eh, proua Tuuni raportist oluline moment, komisjon peab leidma vahendeid selleks, et töötada välja mudel, mille alusel meie seadusandjad ei võtaks vastu mingisuguseid tekste, mis on vastu siseturu toimimisele. kui me tõepoolest niimoodi tegutseme, siis me tagame ka selle, et siseturg on heas korras. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, proua Vailer, üks minut. härra president, lugupeetud kolleegid, austatud komisjon see kõrge positsioon, äh, mille on saavutanud siseturg ja tarbijakaitse ja tänane arutelu äh, näitavad ka kolme raportööri, äh, kolme raporti kõrget kvaliteeti. ma tänaksin ähm, raportööre koostöö eest. mul oleks kaks ähm, kriitil-, kriitilist punkti. kõigepealt, me lähtume sellest niisiis, nii me, komisjon kui ka meie, lähtume sellest, et siseturg äh, tegutseb päris harmooniliselt ja et meie äh, tarbijad on hästi informeeritud. vahetevahel on see tõsi, kuid tihtipeale äh, mitte. on täiesti vastutustundetuid teenuste osutajaid, kes on väljas ainult kiire kasumi peal ning seetõttu me vajame ka turuseiret ja järelevalvet. ja paraku on meil ka väga palju informeerimata tarbijaid, me vajame paremat teavitustööd, sellest ei piisa et äh, lepingud on äh, loetavad, me vajame pidevat infot. juba ka öeldi, et me vajame suuremat usaldust, kuid usaldus tuleneb äh, teadmistest ning ainuüksi Saksamaal ma kuulsin, et iga teine ähm, kuni neljakümne aastane teab, mida tähendab inflatsioon, ma isegi ei taha teada siis, mida tähendab, kui vähesed teavad, mida tähendab deflatsioon nii et me vajame siin rohkem teavitustööd juba kooliealiste hulgas. ja härra president katkestab kõnelejad. ja nüüd üheks minutiks härra Stolojan. suur tänu. president, kolleegid, üks põhiõigusi, mis Euroopa kodanikel on puudutab seda, et kui inimene tahab osta mingit teenust või toodet, ükstaskõik millises liikmesriigis nad ka ei asuks, siis nad saavad seda teha kõiki samadel tingimustel, et vahetustasu on sama, hind on sama ja kui on mingisugused erinevused, siis erinevused peavad olema äh, õigustatud. ma arvan, et meile peaks rohkem muret tegema need probleemid, mis tekivad praegu pangandus- ja finantssektoris, sest tänapäeval ühisturul on väga suured erinevused teenustasude osas panganduses ja eh, finantsturgudel. näiteks teie elate Rumeenias ja teie tahate kasutada pangateenused, kes toimetab nii Rumeenias kui Prantsusmaal või Austrias, siis Rumeenias on eh, teenustasud tunduvalt kõrgemad kui Austrias või Prantsusmaal ja niisugune asi ei ole õige. ja ma arvan, et kodanikel on õigus oodata, et Euroopa institutsioonid mängivad tunduvalt olulisemat osa, et niisugused erinevused kaoksid et ma räägin praegu kõigepealt eh, pangandusteenustasudest, mitte intressimääradest. suur tänu, härra Stolojan ja nüüd üheks minutiks Alan Kelly. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. Eh, mina tahaksin eh, tööd tänada neid kolleege, kes töötasid siseturu tulemustabeli kallal. ma kergitan nende poole Kaabud tõepoolest, nad tõid välja väga olulise punkti, mis puudutab direktiive. mina kuulen äh, pidevalt juttu näiteks eriti Iirimaal sellest äh,, kuidas äh, meie mm, seadusandlused ehm, meid mõjutavad, aga praegusel hetkel tulemustabelit vaadates ma näen, et Iirimaa eh, on kuuekümne seitsmel eh, korral eh, toiminud valesti, aga siin räägitakse ka ühest protsendi määrast, kus üldse võib kõrvalekaldumisi olla, siin tekib küsimus, kes siis on süüdi, kas liikmesriigid peavad võtma eh, kogu vastutuse enda peale või on siin vastutus ka Euroopa Liidul, kes pidevalt töötab välja uusi seadusi. võib-olla tõepoolest tulemustabel peaks eh, vaatama asjadele õigemini tulevikus ja ma arvan, et sellest tuleks meile kõikidele palju kasu. suur tänu ja nüüd pärast Helen Kellyt eh, on meil järgmine Kelly sõnavõtja, härra Sean Kelly. poolteist minutit, palun. kõigepealt ma tahaksin ähm, tänada neid inimesi, kes tegelesid Solvitiga. tõepoolest, see teebki seda, mida ta peab tegema. kui me vaatame ähm, neid kaebusi, mis on lahendatud selle kaudu, siis nende arv on eh, kasvanud eksponentselt juba tegemist on peaaegu tuhande eh, juhtumiga aastas, kasv on kakskümmend kaks protsenti, eh, kaheksakümmend kolm protsenti kõikidest juhtumitest on eh, lahendatud ning tegemist on tõepoolest väga mõjusa statistikaga ja see lahendamise aeg siiski on suhteliselt pikk, mis näitab, et inimesi ei ole piisavalt, kes selles vallas tegutsevad, et piisavalt ei ole vahendeid ja tõepoolest seda on, sellega on vaja tegeleda eh, vastavalt strateegiale kakskümmend kakskümmend. paljud probleemid on kohalikud ja sellepärast on oluline, et suureneks ka eh, kohalik aspekt kõikides nendes küsimustes. Mm, tarbijad eh, peavad saama parema juurdepääsu informatsioonile, eriti just sidusformaadis ja tõepoolest see, mis puudutab nüüd eh, Euroopa seaduste ülevõtmist liikmesriikidest, nii nagu komisjon ütleski, on teema, millel hoitakse tihedalt silma peal ma arvan, et kõikide lahenduste leidmine on üle-euroopaline probleem. tänu ja nüüd üheks minutiks proua Silvano Rapp. suur tänu, sooviksin tänada raportööre ja variraportööre. tõsiasi, et on jõutud äh, ühise seisukohani, siis see on tõesti väga optimistlik ka siseturu jaoks. sooviksin märkida ära äh, paar punkti kõigepealt, mis puudutab proua Tuuni äh, raporti punkti number kümme, minu jaoks on see äärmiselt oluline punkt ja parim oleks see, kui me saame öelda, et töövõtjate sotsiaalõigused ja samuti ka keskkonnatingimused ei ole siseturu arenemisel takistuseks. nüüd teine punkt puudutab solvitit. siin on tõesti väga mm, eesrindliku instrumendiga tegu, pean aga ütlema, et ma sooviksin, et Kreeka valitsus, minu koduriigi äh, valitsus siin osas parendusi teeks, sellepärast ma kuulsin, et Prantsusmaal on äh, ainult üks praktikant, kes tegeleb solvitiga ja ma kardan, et Kreekas oli olukord parem, siin tuleks rohkem survet avaldada, suur tänu. Gracias, kolleega, eh, antes de llegar al turno. suur tänu, proua kolleeg. nüüd enne, kui jõuame vaba mikrofoni vooru juurde, sooviksin anda pooleteiseks minutiks sõna veel ka proua Grünile. suur tänu, härra president. head volinikud, kolleegid. siseturu ähm, probleemidest äh, tulenevate äh, küsimuste lahendamise võrgustik äh, Solvit võtab aega siiski kümme nädalat, enne kui äh, tulemused saavutatakse. võrgustik loodi kahe tuhande teisel aastal ähm, ja pöördumiste arv kasvab, aga lahenduste arv, äh, lahendatud juhtumite arv väheneb. seetõttu oleks vaja Solviti võrgustikule anda võimalikult palju vahendeid, et nad tõhusalt toimida saaksid. Äh, see see võrgustik on väga tähtis, et ta aitab meie kodanikke nende igapäevaelus. liikmesriikides tuleks Solviti tähtsust tõsta, aga samuti tuleks paika panna personali koolituskava, nii et need Solvit töötajad saaksid nii tõhusalt töötada kui võimalik valitsused, aga ka meie, oma valijate esindajad, võiksime tutvustada solvuvat, Solvitit laiemalt, mis on aidanud kolmkümmend kaks, peaaegu kolmkümmend kaks miljonit eurot aidanud kokku hoida kahe tuhande kaheksandal aastal. samuti aitab see süsteem vältida kohtute ülekoormamist. nii ettevõtete ettevõtteid kui ka kodanikke tuleb meedia kaudu infokampaaniate abil teavitada nende õigustest siseturul. petitsioonikomisjoni nimel ja oma fraktsiooni nimel sooviksin, et Solviti ja Euroopa Parlamendi liikmete vaheline koostöö süveneks. tänan Hemos terminado pues y entramos suur tänu, nüüd on meie kõnelejate nimekiri ammendatud ning anname sõna vaba mikrofoni soovijatele. kõigepealt üheks minutiks anname sõna proua Hanslikule. suur tänu, president, volinikud daamid ja härrad, tahaksin tunnustust avaldada raportööridele suurepärase töö eest. oleme hiljuti kuulnud palju vajadusest elustada siseturgu, seda nimetas ka härra volinik, kui IMCO komisjonis toimus kuulamine, ootame uut raportit härra Mondilt. aga si-, minu arvates ei keskendu me siseturule piisavalt Euroopa strateegias kaks tuhat kakskümmend siseturg on eh, küll nime poolest Euroopa sisene asi, aga eh, meie kõigi huvides peaks olema see, et ta toimiks hästi. mitmesugused takistused kaupade-teenuste liikumisele tuleks kaotada. meil on vaja siseturu õigustiku asjakohast rakendamist liikmesriikides, seetõttu on vaja meil täiendavaid instrumente, näiteks nagu solviti süsteem suur tänu, järgmine kõneleja. suur tänu. Anna Hedi raport väärib tõesti tunnustust, seal räägitakse aktiivsest tarbija osalusest siseturul ja nõrgemate tarbijate kaitstest siseturu ja tarbijakaitse tulemustabel on muidugi statistiline vahend, aga eh, see on kahjuks liiga keskendunud tarbimisele, aga mitte tarbijate probleemidele. tarbijad peetakse eh, nii-öelda toiduahela passiivseks lõpplüliks. Eh, seetõttu peaks rohkem keskenduma aktiivsele siseturupoliitikale, arvestades keskkonna ja sotsiaalküsimusi ja ja nendega seotud valikuid, samuti tuleb energia äh, tarbimine ja, ja sarnased äh, küsimused samuti arvesse võtta tulemustabelites. suur tänu, härra Tarabella ja järgmine kõneleja, härra Maia. suur tänu äh, ettepanekud tarbijakaitse osas olid väga huvitavad. Ehm, tee informeeritud äh, tarbijani on veel pikk ning äh, siin tuleb, äh, siin peavad pingutama kõik kohalikud asutused. samuti on vajalikud karistused lohakate pankade jaoks, kes näiteks on lohakalt tegutsenud laenude mm, andmisel sooviksin puudutada ka paari problemaatilist punkti. nimelt, mis puudutab ähm, ähm lepingupunkte, mis on ebaselged. Austrias on näiteks tekkinud äh, mitmeid äh, probleeme sellega. samuti peaksid liikmesriigid paremini äh, toetama ja kaitsma tarbijat ja tegema kõik tarbijakaitse taseme kõrgendamiseks. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Makinas suur tänu, president. tarbijakaitse, seda me kõik pooldame, aga raskus on selles, et ehm, mõned liikmesriigid ainult on sõnades Solveti poolel, eh, poolt, aga tegelikult ei ole ja seda on vaja muuta. aga ma räägin teile praktilistest probleemidest, mis minuni jõuavad. näiteks täna hommikul tegelesin mina eh, kinnisvara küsimusega Euroopa Liidu eh, tasemel ja ma palun, et tõepoolest liikmesriigid tegeleksid oma kodanikega ja te teeksid seda, mida nad peavad tegema. nüüd eh, need ehm, väga suur probleem on olnud ehm, linnade eh, giididega, nende raamatutega, mis puudutavad eh, linnu ja see on suur probleem, sellepärast et niisuguses tegevustes teatud ettevõtted eh, kahjustavad väga tugevalt mm, Euroopa, mm, Euroopa eh, Liitu. ja tak for det og tak for en god debatt her i dag. suur tänu suurepärase diskussiooni eest täna hommikul, mul on väga hea meel, et härra Barnier ja härra Dali toetasid meie mõtteid näiteks vajadust tarbijakaitset tõhustada ühisturul. punkt, punktis nelikümmend Hedi raportis soovitakse Euroopa Tarbijakaitseameti loomisega, loomist kaaluda see antaks võrrelda andmeid, uurimusi läbi viia ja samuti ei, nii-öelda järge pidada selle üle, mida on teinud Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, see oleks nagu valveametkond. see võiks ka kas või kom-, Prantsusmaal asuda. suur tänu! meie vaba mikrofoni kõned on läbi ja nüüd annan sõna volinikele palun, kõigepealt saab sõna volinik Varni. suur tänu, härra president. Charles de Mose tõi välja tänase debati tähtsuse, rääkis, kui oluline see on. kolleeg Dali ütles, et eh, me, kuigi meil on väga palju ära tehtud, on, on eh, palju vaja veel teha ja eh, läheneda küsimustele kriitiliselt, konstruktiivselt, eh, iseäranis eh, ma muudkui kordan küll tuhat viissada direktiivi, aga see on ikkagi oluline arv ja me peame jälgima, kuidas neid kohaldatakse siseturul. ma ei taha rääkida siin mingist Euroopa suurest Euroopa turust, ma tahan rääkida siseturust. nagu siin ka öeldi, et siseturg on meile lähem, mõistetav, Malcolm Harbour äh, ja äh, härra Diantafilides äh, rääkisid siin Euroopa Komisjoni tehtust, daamid ja härrad, päev päeva järel õigusakt õigusakti järel on minu töö ja selle eesmärk on see, et siseturg funktsioneeriks Euroopas elavate kodanike huvides. aga eh, minu ülesanne on ka eh, eh, finantsturgude järelevalves selleks, et finantsturud toimiksid samuti kodanike, naiste ja meeste, väike, väikeste ja keskmiste ettevõtete huvides. just seda tööd kavatsen ma teha Euroopa Komisjonis. härra Rochefort, proua Rööle rääkisid siin vastastikusest usaldusest, tänan siinkohal uuesti Rosa Fantuni äh, kvaliteetse raporti eest, mis kõneles siis äh, Euroopa Komisjoni avaldatavatest tulemustabelitest, kindlasti ähm, on need tabelid kasulikud, härra äh, Vielan toetas mõtet Äh, uute näitajate sisseviimisest tulemustabelis. proua Kebart rääkis ka majandus- ja sotsiaalhinnangust, äh, või direktiivide äh, mõju hindamisest majandusele ja sotsiaalsektorile. võib-olla tõesti, nagu Malcolm Harbour siin rääkis, miks mitte rääkida siseturust rohkem ka strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend. eelmisel nädalal ava-, avaldati see, see strateegia äh, aga ma pean ütlema, et äh, majanduskasv, roheline majandus, jätkusuutlik ressursside kasutamine, äh, kaasav majandus, äh, siseturul, need küsimused on ikkagi selles, selles strateegias kõige tähtsamal kohal. muidugi selles, selles strateegias ei räägita kõigest, Eh, ja eh, Euroopa Komisjoni ülesandeks jääb ikkagi eh, jälgida, kuidas vastu võetud tekstid rakenduvad ja, ja mina tahan ka selle nimel töötada, kui vaja, ka reageerida ja algatada rikkumismenetlus, kui vaja. aga muidugi minu privileeg on alati usalduslikud sidemed selle asemel, et mingeid karistusi rakendada või piiranguid. raportitest rääkida ka liikmesriikide partnerlusest, siseturufoorumi loomisest, toetan seda mõtet ja eh, miks mitte ka kõik need head algatused kokku võtta, eh, nii nagu ka John Daly soovitas Äh, sarnaselt Solviti võrgustikuga võiks olla mingi muu võrgustik ka, kuhu, kus siis kõiki olulisi küsimusi saaks äh, sarnaselt arutada. Äh, tulemustabelid, hindamine aitavad meil ühest küljest mm, kvantiteeti hinnata, kui palju on arvuliselt direktiivi üle võetud, aga ka meie töö eh, kvaliteedile hinnangut anda. Eh, kolleeg Prantsusmaalt eh, rääkis õigus, õigusaktide kvaliteedist, mis komisjon on vastu võtnud. miks ka mitte arutada seda küsimust, kõik need äh, Äh, mõtted väärivad äh, toetust, äh, härra Schwabi, proua Roitova kõned. ja nüüd Solviti kohta lühidalt tahaksin öelda, et Solvitil on ju oma internetileht, see oli väga hea algatus, see on küll Euroopa eh, ülene veebileht, aga seal peavad olema ka lin-, lingid või, või ühendused liikmesriikidega, minu jaoks on Solvit väga selge sõna. selge, meelde jääb nime, nimi eh, ja ma hindan seda süsteemi positiivselt, ta juba toimib väga hästi, eh, paljud ettevõtted, kodanikud ei ole veel saanud oma õigusi jalule seada, kindlasti saaks Solvit palju rohkem ära teha ja proua Wortmann rääkis ka äh, suurema läbipaistvuse vajadusest süsteemis, proua Verniu, härra Rossi, äh, proua Steiler ja äh, teised rääkisid, et Solviti käsutuses ei ole piisavalt vahendajaid, muid vahendeid, muide see ei puuduta ainult Prantsusmaad ma ei ole ka mitte Prantsusmaa minister, kui ma praegu siin sõna võtan, aga mm, ma muidugi jälgin väga hoolega oma koduriigi tööd samuti, aga tähtis on see, Solvit toimiks hästi kõikides liikmesriikides, seetõttu on vaja ka vastavaid vahendeid, kindlasti kavatsen seda küsimust puudutada ka siis, kui ma liikmesriike külastan kõik need meetmed, millest siin räägiti, toimivad muidugi siseturu huvides, aga siseturg, nagu ma juba ütlesin, ei ole sugugi veel lõpule viidud. Rastolajal proua Gebhard, härra Karas, härra Kusnik rääkisid siin piiriülestest küsimustest, tõesti, piiriülesed takistused tuleb kaotada võib-olla eh, peaks strateegia kaks tuhat kakskümmend raames samuti jälgima, kus on meil vajakajäämisi eh, ja kavatsen kindlasti nendest küsimustest rääkida ka oma eh, komisjoni kolleegidega, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku siseturu küsimustega härra Pusutil vist rääkis siin tihedamast äh, koostööst Solviti ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel. ma toetan seda mõtet. proua Rüület ja teisi eelarvekomisjoni liikmeid tahaksin tänada toetuse eest Solviti eelarve suurendamiseks ning äh, tahaksin öelda, et, äh, et juba praegu toimuvad meil vastavateemalised seminarit paar korda aastas äh, kindlasti, äh, Solviti projekti eest äh, muidugi vastutavad kohalikud liikmesriikide ähm, ametnikud ja nüüd sotsialistide küsimus siseturutestide kohta, palun, ei ole vaja üle dramatiseerida seda küsimust, sest kõik õigusloomelised algatused ju peavad aluslepinguid austama ja kui me eh, midagi võrdleme, siis võrdleme eelkõige õigusaktide eh, siseturu õigusaktide sobivust aluslepingutega, meil on eh, kindlad kriteeriumid, sotsiaalsed, majandus- ja keskkonnakriteeriumid ja nende, nende järgi peab ka hindama õigusakte siis, kui neid välja töötatakse, aga ka hiljem, nii et Euroopa õigustik funktsioneeriks kodanike, tarbijate ja ettevõtete huvides Euroopa Liidu territooriumil, tänan. suur tänu, volinik Barnier ja nüüd on sõna äh, volinik Dalil. suur tänu, härra president. nii nagu mu kolleegi härra Barnier e, ütleksin ma, et ka minul on väga e, raske lahkuda niisuguselt huvitavalt arutelult, kus tuuakse välja niivõrd tarku mõtteid me tõepoolest peame töötama koos tõelise partnerluse vaimus selleks, et saavutada oma eesmärke, et tarbijad oleksid eh, meie jaoks kõige tähtsamad. ma kordaksin nüüd mõnda punkti, mida ma tegin oma sissejuhatuses. Eh, majandusargumendid toetavad eh, väga tugevat tarbijakaitsepoliitikat, aga me peame hoidma oma silma oma kõige tähtsamal eesmärgil ühendada uuesti Euroopa oma kodanikega. ma tean, et üks minu põhiülesannetest on koordineerida eh, volinike kolleegiumis seda tööd ja kui te hoiate minul silma peal, siis on see väga hea, see annab mulle tuge eh, tulemustabel on niisugune vahend, mis aitab meil leida üles nõrkused turul ning aitab eh, töötada välja neid mehhanisme, mis eh, raskustest eh, meid üle viivad. see on tõepoolest väga oluline väga oluline meetod, see on, see siseturu tulemustabel on meie silmadeks ja äh, kõrvadeks, et tõepoolest tarbijapoliitika jõuaks kõikidesse valdkondadesse, et oleks tugevam Euroopa tarbija, et oleks tagatud majanduslik tasakaal pärast möödunud aastast avalikku konsultatsiooniprotsessi hindab komisjon neid eh, kommentaare, mis tuli kollektiivse hüvituse või siis kollektiivhagi kohta ja me ei taha mitte mingil juhul eh, võtta üle USA praktikat. Eh, meie põhi jõuks saab olema alternatiivne dispuutide vaidluste lahendamine minu kolleeg siin juba peatus Euroopa strateegial kakskümmend kakskümmend ja kui te nüüd seda teksti tähelepanelikult loete, siis seal on selgelt öeldud, et just nimelt tarbija jääb siseturu keskmeks, sest tarbija on see mootor siseturul ning meil on vaja eh, tegeleda tarbija eh, tarbijate mm, koolitamisega, nendel on vaja anda rohkem võimu ning me eh, peame tegelema sellega, kuidas see jõuaks ka uutesse valdkondadesse. ning viimane punkt puudutab eh, Euroopa Tarbijakaitseametit. Eh, nemad, see on teema, millega tegelevad liikmesriigid, just nimelt nemad on esimesed, kes kaitsevad tarbijat. aga need, nad vajavad ka tuge oma töös ning me peame analüüsima, eh, millistes valdkondades saab Euroopa Liit anda oma lisandväärtuse liikmesriigile. Eh, neid erinevaid võimalusi komisjon hakkabki väga tõsiselt eh, arutama ning ma tänan teid teie toetuse eest meile selles valdkonnas. suur tänu, härra Tali ja nüüd ma annan sõna uuesti raportööridele suur tänu, daamid ja härrad. ma tahaksin eh, tänada teid selle huvitava arutelu eest. ma tänan teid teie kommentaaride, teie reaktsioonide eest nii nagu me kuulsime siin praegu kahe voliniku suust, on näha, et uus parlament, uus eh, kolleegium teevad väga eh, tõhusat koostööd eh, siseturu nimel. siseturg, ühtne turg on Euroopa Liidu üks kõige suurimaid edulugusid. ma tahan tänada teid teie positiivse suhtumise eest nendesse ettepanekutesse, mis siseturu tulemistabeli kohta said tehtud tehtud. mis aga puudutab nüüd kolleege eh, sotsiaaldemokraatide hulgast, kes tunnevad muret eh, kümnenda punkti osas, selle turutesti osas, siis ma tuletan teile meelde, et see ei ole midagi uut, IMCO komisjon võttis selle vastu juba kahe tuhande kolmandal aastal. tegemist on ühe eh, siseturu strateegiaga ja see ei hakka kuidagi kahjustama seda sotsiaalset dimensiooni Euroopa Liidus ja siin ka volinik praegu just kinnitas, et kogu e-, uut, kogu Eh, Euroopa õigustikku vaadatakse just nimelt sotsiaalsest ja siis majanduslikust aspektist seda hinnatakse, nii eriti puudutab see uut, eh, uusi seadusi, mis vastu võetakse. Euroopa integratsioon saab toimuda ainult siis, kui kodanikud teavad, mis toimumas on ning eh, kui ka juhtkond ja ametid suhtuvad sõbralikult Äh, kodanikesse ning ma tõepoolest loodan, et minu ettepanekud aitavad meie valijatel äh, äh, aktiivselt osaleda Euroopa ülesehitamises ja siseturus, siseturul, mis on oluline instrument. meil on vaja toetust siseturu jaoks ja nüüd need raportid on väga oluliseks elemendiks ning sammuks sellel teemal ja ärgem siis olgem allergilised sõna turg suhtes. Eh, meil on olnud ajaloos eh, väga palju perioode, kui me ei saanud üldse rääkida vabast turust ja nüüd tuletagem oma inimestele meelde, et ühisturu aluseks on neli vabadust see on siseturu aluseks ja tuletage nendele meelde, et need vabadused ei ole äh, kuidagimoodi piiratud ja laskem oma kodanikel siis areneda. ja nüüd proua Hett. kaks minutit. suur tänu, härra president. oli väga huvitav kuulata neid äh, tarku ja väga huvitavaid äh, ettekandeid mul on ka väga hea meel, et äh, volinikud on äh, veelgi kinnitanud, et nad teevad meiega edaspidigi koostööd siseturu ja tarbijakaitsepoliitikate osas. kõigepealt, mis puudutab tarbijakaitse äh, organisatsioone, siis need mängivad väga olulist rolli, nemad pööravad ametiasutuste tähelepanu tarbijate igapäevastele muredele ja seetõttu need vahendid, Ehm, mis meie asutustel on olemas tarbijakaitse parendamiseks, neid tuleb tugevdada ja siin tuleb tegutseda nii liikmesriigi kui ka ühenduse tasandil. peale selle me peame liikmesriike üles kutsuma nii hästi kui võimalikult tarbijakaitseorganisatsioonidele nõu andma. ja seda kõike poliitikate, kõikide poliitikate osas, nii tarbijakaitse kui ka siseturu osas. peale selle liikmesriigid peavad tagama selle, et tarbijakaitse ja tarbijakaitse baromeetri edasiarendamise jaoks oleks ka piisavalt ressursse. lõpetuseks, tarbijakaitse baromeeter ei ole mitte hea ainult tarbijakaitsepoliitika tugevdamiseks, vaid see avaldab positiivset mõju ka liikmes riikidele, nimelt et liikmesriigid peavad kõik vastavad seadusaktid integreerima ning et need kaks poliitikat on omavahel väga tihedalt seotud ja loodan, et aasta pärast me saame sisekait-, siseturu ja tarbijakaitse osas sama huvitavat arutelu pidada. suur tänu ja nüüd saab sõna veel kolmas raportöör härra Butšoi. suur tänu ma tahaksin tänada härra Barnier ja ka kõiki kolleege, kes eh, minu esimest raportit eh, heaks kiitsid. ma arvan, et sorbet on praktiline lahendus tarbijate jaoks ja sellepärast on vaja teda reklaamida, teda on vaja täiestada nii liikmesriigi tasemel kui Euroopa tasemel, et järjest rohkem inimesi teaksid, et sorbit eksisteerib, et nad saavad selle kaudu oma õigusi kaitsta. on Äh, oluline, et äh, äh, selle instrumendi on heaks kiitnud ka erinevad komisjonid, petitsioonikomisjon, siseturukomisjon, kuid siiski me peame ka tunnistama, et on raskusi nende inimestel, kes seda süsteemi kasutavad, kui nendel inimestel, kes selles süsteemis töötavad, seda on siin korduvalt välja toodud on vaja tõepoolest rohkem vahendeid, on vaja rohkem personali ning see personal peab olema ka kvalifitseeritud, nemad peavad saama koolitust siseturu reeglite osas Solvitile tuleb anda ka õiguslikku abi eh, riiklike eh, organite poolt, aga samal ajal peaks komisjon toetama neid ka õigusküsimuste lahendamisel, sest mõnikord Euroopa Komisjon venitab oma vastustega, kui Solvit nendelt midagi küsib, mis siis omakorda eh, pikendab seda aega, mil Solvit toob oma lahenduse. ma tänan ka härra Barnier'd ning eh, tõepoolest ma loodan, et varsti saab meil olema eh, Solviti portaal eh, Solvit EU ja ma kutsun kõiki poliitilisi fraktsioone hääletama selle raporti poolt. suur tänu, härra Bussoi. meie ühine arutelu on nüüd lõppenud. hääletus toimub täna kell kaksteist ja suur tänu ka volinikele. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Coelho raport, mis puudutab pikaajalise viisaga isikute liikumist Euroopa Liidus